vastatav küsimus inimkaubanduse sooline mõõde. ja selle on sõnastanud Naiskomisjon algselt ja annangi sõna kõigepealt proua Pearderile. ma tänan, volinik, et tulite täna meile. üks raportöör olen mina, mis puudutab inimkaubandust pettuste vastase direktiivi elurakendamist, mille me võtame vastu aasta lõpul ja mul on hea meel, et te siin olete. Euroopa Liidul on head tulemused ette näidata, kaitsmaks inimkaubanduse ohvreid. aastal kaks tuhat üksteist eh, inimkaubanduse vastane direktiiv eh, leiti, et see on lausa normiks ülemaailmseks kaitsmaks ohvreid. see on väga hea lähenemisviisiga. samas selle kuriteo laad ei anna tõest ei võimaldavad saada tõesti informatsiooni ohvrite arvu kohta, aga ÜRO ütleb, et kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist oli üle kümne, kolmekümne tuhande ohvri kahekümne kaheksas liikmesriigis, kaheksakümmend protsenti nendest olid naised ja siia ei ole hõlmatud need väga paljud ohvrid, keda ametivõimud ei ole identifitseerinud inimkaubanduse ohvritena. ehkki väga mitmepalgelised on ohvrid, eh, samas me ei saa eh, ignoreerida eh, soolist mõõdet inimkaubanduses. kuuskümmend kaheksa protsenti identifitseeritud mm, ohvritest olid just seksuaalse ärakasvatamuse eesmärgil kaubeldavad naised ja väga tähtis on, et Euroopa Liit võitleks selle nähtuse vastu, me ei saa siin loorbitel puhata. tegemist on tohutu räige inimõiguste rikkumisega, mis jätkub päevast päeva ja toob suuri kasumeid sisse inimkaubitsejatele. me peame olema valvel kogu aeg ja pidevalt nende küsimustega tegelema, miks me siis öö, sallime seda, et liikmesriigid ei tegutse. Nemadki on võtnud kohustuse öö, Äh, mõned liikmesriigid on tõesti palju ära teinud selles võitluses, samas teised äh, ei ole veel rakendanud direktiivi täiel määral ega tunnustanud selle äh, kuriteo ulatust. mida on veel vaja, et äh, tõesti äh, päästa kõik ohvrid ja võtta vastutusele kurjategijad, kui kaua need inimesed, keda müüakse ja kontrollitakse nagu mingeid kaupa, peavad ootama, et õiglus võidule pääseks. tõendid näitavad, et inimkaubandus on küsimus, eh, millega üldsus nõuab, et tegeldaks ja selleks on vaja koordineeritud Euroopa Liidu meetmeid meet eh, eh, millised kuriteovormid on prioriteetsed, leitakse, et inimkaubandus on üks prioriteetne kuritegu, mille vastu võidelda, sest need on piiriülesed ja nendega on võimalik tegeleda ainult siis, kui me tegeleme algpõhjustega, me päästame ohvrid ja karistame eh, kurjategijaid, aga seda saab teha ainult siis, kui me teeme koostööd päritoluriikidega ja transiitriikidega. on vaja, et komisjon kiiresti pakuks välja oma strateegiaga pärast aastat kaks tuhat kuusteist ja meie siin paneme kuulda komisjoni ettepanekuid, et me saaksime tihedat koostööd teha selleks, et see kohutavat kuritegu lõpp teha ja komisjon peab ka tagama järelevalve selle üle, kuidas inimkaubanduse vastas direktiiv igas liikmesriigis ellu rakendatakse. ma usun, et parlamendi töö selles vallas ka on panuseks teie tegemisse. inimkaubandus on kuritegu kõige kaitsetumate vastu ja neid inimesi, kes selle ohvriks langevad, on vaja kaitsta, aga me ei saa seda tõhusalt teha, kui me ei tea, milline on asjade seis igas liikmesriigis eraldi ja väga tähtis on meeles pidada, et kui me arutame rännet ja inimkaubandust sel nädalal, siis eh, inimkaubandus on tõesti räige kuritegu, mis rikub ohvrite inimõigusi. volinik, me tahame teiega teha tihedat koostööd lähikuudel võitluses selle kuriteo vastu. suur tänu, proua Peede. nii, järgmisena annaksin sõna härra volinikule, tere tulemast meie arutelule, nii et palun, härra Avramopoulos. suur tänu, proua juhataja. austatud parlamendisaadikud, lubage kõigepealt äh, teid äh, tänada, proua Bearde, selle eest, et te äh, antud algatuse olete võtnud ja meile küsimuse esitasite kõigepealt tahan tänada ka teid kõiki selle eest, et te olete pidevalt ähm, tundnud huvi selle vastu, kuidas võideldakse inimkaubitsemise vastu ja äh, olete taganud selle, et see teema on Euroopa Liidu prioriteet olnud. rääkigem asjadest selgete sõnadega. inimkaubandus tähendab inimeste ostmist ja müümist äh, ja nende teenuste ostmist ja müümist. inimkaubandus on selgelt äh, keelustatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ning äh, inimkaubanduse äh, vastane võitlus tähendab inimõiguste eest võitlemist. samas on tegemist väga tõsise organiseeritud kuriteovormiga, mis on väga selgelt välja toodud ka Euroopa õigusaktides. see Äh, kuritegu äh, ei oleks võimalik, kui ei oleks nõudlust ja pakkumist. Äh, see on kuritegu, mis hõlmab endas kõiki ärakasutamise vorme. kui me tahame kaitsta ohvreid, siis tuleb üles võtta rahajälg nii, nii seaduslikus kui mitteseaduslikus sfääris. inimkaubandus see vastane võitlus on praegu lahutamatu osa meie rändeagendast, aga ka meie julgeolekuagendast. tõesti, tegemist on äh, fenomeniga, mis on äh, selgelt seotud väga paljude poliitikavaldkondadega nii Euroopa Liidus kui ka siit väljaspool. Eurostati andmed näitavad, et aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kaksteist registreeriti kahekümne kaheksas liikmesriigis kolmkümmend tuhat sada nelikümmend kuus ohvrit. kaheksakümmend protsenti ohvritest on naised ja seitsekümmend protsenti inimkaubitsejatest on mehed. kuusteist protsenti ohvritest on lapsed, tütarlapsed ja poisid andmed on tõestanud äh, seda, et äh, kõige laiemalt levinud ärakasutamise vorm on seksuaalne ärakasutamine kuni kuuskümmend üheksa protsenti, kus äh, selge enamus ohvritest on naised ja tüdrukud, üheksakümmend viis protsenti. üle tuhande lapse kaubitseti seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja need andmed näitavad väga selgelt äh, seda, et inimkaubandusel on väga selge sooline mõõde. ühte tahaksin aga öelda. Euroopa Liit on tunnistanud seda, et inimkaubandus on strukturaalne naistevastase vägivalla vorm. see takistab oluliselt naiste võimalusi oma õiguseid ja vabadusi kasutada samal määral, kui seda saavad teha mehed. sugu öö, mängib rolli igas kaubitsemise faasis. see teeb naised haavatavamaks ja teeb raskemaks abi ja toetuse pakkumise. mul on väga hea meel öelda seda, et Euroopa Komisjon on juba teinud ära palju selles vallas ja minu ametkond äh, töötab teema kallal jätkuvalt. meil on kõikehõlmav juriidiline ja poliitiline raamistik, mis juhindub Euroopa inimkaubanduse vastasest direktiivist ja meie eesmärgist äh, välja juurida aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist inimkaubandus inimkaubanduse vastane direktiiv on inimõigustele pühen- inimõigustest tulenev ja inimesele kohandunud see on soopõhine ja eraldi sätted on seal ette nähtud laste jaoks selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg kukkus kuuendal aprillil aastal kaks tuhat kolmteist ilma viivitusteta komisjon, olles Euroopa Liidu aluslepingute valvekoer, käivitas menetlused ja tänaseks on kakskümmend viis liikmesriiki ametlikult teavitanud komisjoni sellest, et nad on täies mahus kohaldanud selle direktiivi siseriiklikusse õigusesse. ainult kaks liikmesriiki ei ole tänaseks komisjoni sellest veel teavitanud minu ametkond äh, praegu analüüsib infot, mis on jõudnud meieni kõikidest liikmesriikidest äh, ja me ei põrku tagasi äh, vajalike meetmete astumiseks selleks, et garanteerida Euroopa ühenduse õigustiku ülevõtmine. Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile järgmised aruanded kõigepealt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses äh, jõuab parlamendi ja nõukoguni esimene Euroopa aruanne edusammude kohta inimkaubanduse vastases võitluses, äh, nii nagu artiklis kakskümmend kaheksa aluslepingus on ette nähtud liikmesriigid ja kodanikuühendused, nii nagu nad on seda öelnud ka läbi Euroopa Liidu kodanikuühenduse platvormi et nemad äh, osalevad selle aruande koostamises. tegemist on aruandega, mis keskendub soolisele mõõtmele ja sellega seonduvale. teiseks, Euroopa Komisjon esitab vastavalt artiklile kakskümmend kolm aastal kaks tuhat kuusteist ühisaruande selles aruandes hinnatakse neid meetmeid, mille on võtnud liikmesriigid selleks, et äh, olla kooskõlas inimkaubanduse vastase direktiiviga ja rõhutatakse seal ka sellele, et millised on siseriiklikud seadused selles osas, mis puudutab äh, nende kuri, selle kuritegeliku sektori klientide kriminaliseerimist selles aruandes on eraldi välja toodud sooline mõõde ja on äh, üles loetud äh, siis meetmed, äh, millega me saame võidelda ärakasutamise vastu. Euroopa Liidu inimkaubanduse vastane direktiiv seab kohustuseks lämmatada nõudlus, mis hoogustab pakkumist äh, ja äh, kriminaliseeritakse siis ka need, kes äh, ohvreid ära kasutavad. juba on vastutusele võimalik võtta need, kes kasutavad ära kolmandate riikide kodanikke meie komisjonis on läbi viidud uuring suulise mõõtme kohta me oleme äh, tellinud selle uuringu äh, ühelt äh, teadusasutuselt. seal mõõdetakse siis eriti nimelt seksuaalse ärakasutamis, ärakasutamist. see uuring võttis kaalumise alla ka teie parlamendi soovituse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarist, mis puudutab prostitutsiooni ja seksuaalset ärakasutamist ja selle mõju soolisele võrdusõiguslik-, võrdusõiguslikkusele. see uuring eh, saab valmis selle aasta lõpuks. Euroopa inimkaotuse kaotamist käsitlev strateegia saab ühele poole aasta kaks tuhat kuusteist lõpus ja nii nagu Euroopa on julgeoleku ja rändestrateegias öelnud, võtame me vastu äh, uue strateegia siis aastateks pärast aastat kaks tuhat kuusteist, kaasame kõik osapooled ja kinnitame parlamendile, et ähm, teid hoitakse arengutega kursis. sooline mõõde peab olema kaasatud ka mm, pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastat meie lähenemisse daamid ja härrad, on väga oluline, et äh, jätkataks seda tööd, me oleme selle võlgu ohvritele ja loomulikult ühiskonnale laiemalt, oma lastele ja tulevastele põlvedele. suur tänu! suur tänu, härra volinik! mul on väga hea meel, et äh, tulemas on konkreetsed sammud selleks, et äh, vältida uute ohvrite tekkimist, see on väga-väga oluline. Läheme nüüd aga debatiga edasi ja sõna saavad fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rahvapartei nimel annaksin sõna proua Koratsa pildile. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, härra volinik, inimkaubandus on meie ajastu orjapidamine, need arvud, mille te välja tõite, on hämmastavad ja inimlikud lood südant lõhestavad. rahvapartei hindab kõrgelt ähm, seda, et olete pühendunud soolise mõõtme eraldi äh, arutelule võtmist. tegemist on tõsise kuriteoga, millel on piiriülene iseloom ja kõik liikmesriigid peaksid äh, seda sellisena nägema. meil on äh, vaja Äh, ühtset äh, reaktsiooni politsei kohtusüsteemide koostöö europol eurojust ja frontex peavad koostööd tegema ja tuleb see karistamatuse ring murda ei tohiks jääda mitte ühtegi varjupaika peidupaika nendele kurjategijatele euroopas või euroopa lähistel me nõuame et uus komisjon esitaks väga kiiresti äh, Äh, ülevaate ähm, kohandamise kohta, et selleks oleks välja toodud sooline mõõde, sest nagu te ütlesite, seksuaalne ärakasutamine on üks peamisi inimkaubanduse vorme. Äh, tuleb arvestada tüdrukute ja naiste erivajadustega ja tuleb loomulikult vähendada pakkumist ja nõudlust ja vastutus tuleb panna ka äh, teenuse ostjatele. enamus inimkaubanduse ohvritest on jätkuvalt naised ja tüta-, tüdrukud ja järjest rohkem nendest äh, Äh, rändetaustaga inimesed ja seega peaks olema igasugusel strateegial selgine sooline mõõde, tuleb kriminaliseerida need, kes teenust kasutavad, äh, raha jälg üles võtta, nagu te ütlesite. meie Rahvapartei äh, näitab üles talumatust seksuaalse kasu, ärakasutamise vastu mitte kedagi ei tohi ära kasutada nende teel ähm, Euroopasse. suur tänu, proua Koratsa Pilt, järgmisena saab sotsiaaldemokraatide nimel proua Hanipool. suur tänu, proua juhataja ja ka mina tervitan seda, mida härra volinik hetk tagasi ütles ja seda, millised sammud on välja joonistatud. eriti ähm, meeldis mulle see, et te olete valmis äh, tagama selle, et vastutus äh, kohustus äh, lasub seksuaalteenuste äh, kasutajatel, mitte ohvritel. ja nagu me kõik ütlesime, inimkaubitsemine on äh, selge soolise mõõtmega, peaasjalikult on siin ohvrid naised ja on väga oluline, et terve, üle terve Euroopa me teeksime koostööd selle vastu võitlemiseks ja et ähm, me paneksime piiri äh, äh, selle inimkaubanduse arenemisele, kes, inimkaubitsejad tunduvad olema meist sammu eespool kogu aeg. mina esindan siin Londonit, London on üks peamistest inim- kaubitsejate turuplatsidest ühendkuningriigis on tulemas rahvahääletus euroopa liitu jäämise või siit lahkumise osas ja ma arvan et see teema saab seal debatis olema oluline naised ja tüdrukud on kõige haavatavamas olukorras teema on tõsine see on sellel on euroopa mõõde ja seega tuleb leida sellele ka euroopa ülesed lahendused suur tänu suur tänu järgmisena saab sõna malin björk volinik, mul on hea meel selle, et te otsustasite nõudlusega tegeleda. loomulikult eh, tuleb tegeleda sutenöörlusega, kuid tuleb tegeleda ka nende meestega, kes ostavad seksi. me peame tegelema turuga. nagu eh, proua Hannibali raport eelmisel aastal ütles, et eh, Põhjamaade otsus äh, Ehm, eh, esitada süüdistus nii sutenööridele kui ka meestele, kes seksi ostavad, on osutunud väga tõhusaks. mida siis eh, eh, saab komisjon teha, et aidata naisi ja tüdrukuid, kes seksitööstuses sattunud, seni pole veel palju tehtud. olen lugenud öö, Eh, uurimust, mille lobistid ning ebakvaliteetsed teadlased on koostanud, olen mures selle pärast. meil ei ole vaja rohkem piirivalvureid, meil ei ole vaja politseinikke, meil on vaja vähem lõbumajasid. meil on vaja suuremat konstruktiivset dialoogi, et näha, mida oleks võimalik ette võtta selleks, et nende naiste ja tüdrukute olukord Euroopas paraneks, aitäh! suur tänu teile, järgmisena saab äh, sõna proua Paus. see on inimeste vaba liikumine, mis võimaldab ja julgustab sellist äh, inimkaubandust, kas see on suunatud meestele, naistele või lastele ei ole mingi, on see, et mingisuguseid piirikontrolle olemas, see, mis võimaldab inimesi müüa ühelt mandrilt teisele. Suurbritannia valitsus tunnistab, et e, Euroopa vaba liikumisõigus aitab inimkauplejatel edasi e, viia mitte ainult e, illegaalset kaupa, vaid ka inimesi ning äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on öeldud, et vaba liikumine Euroopa Liidus, äh, seda kasutavad organiseeritud kurjategijad, et tuua sisse keelatud kauba, narkootikume, inimkaubanduse ohvreid, illegaalseid immigrante ning äh, samuti ka salakaupa Suurbritanniasse. Europol tunnistab, et kaupade ja kodanike vaba liikumine Euroopa Liidu sisepiiridel on see, mis vähendab kuritegelikku tuvastamise võimalust. Te ütlete et, et kaheksakümmend protsenti inimkaubitsejate ohvritest on naised, see on šokeeriv, kuid eesmärk peaks olema siiski, et inimkaubitsemine lõpeks üldse, mitte mõtle, selle peale mõtlemine, mis soost inimestega on tegemist vaba, kodanike vaba liikumine eh, on, eh, teeb töö lihtsamaks neile, kes inimkaupmeestega tegelevad. me peame astuma esimesed sammud selleks, et logistiliseks selline asi oleks võimalik ning peame karistama kurjategijasi, kurjategijaid peame neid karistama nii, et see neid nende tegevusest tagasi hoiaks. ainult siis eh, lõpeb see kaasaegne inimkauplemine, orjandus ära. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Pitsotu suur tänu, proua president. sellest äh, olulisest äh, küsimusest rääkimine viieteist inimese ees on alandav mitte ainult mulle, vaid kogu parlamendile, keda me esindame, sest inimkauplemine on äh, õudus, mida ei saa aktsepteerida. siin on tegemist suure silmakirjalikkusega me eh, ei saa lihtsalt lubada väikseid samme, et oma südametunnistust rahustada. on olemas kurjategijate võrgustik, kes tegeleb inimeste kaup-, müümisega. eelmisel aastal jõudis Euroopasse kakssada viiskümmend tuhat eh, sisse sõitnud immigranti, tuhanded jätsid oma elu Vahemerre me ei saa miljoneid inimesi vastu võtta, kes Aafrikast põgenevad me ei soovi seda samuti, sest me ei taha, et Aafrika jääks tühjaks ja et seal lehviksid islamiriigi lipud. me ei saa lubada, et need äh, mõrtsukad saaks oma võimusesse naisi ja lapsi, me peame looma humanitaarkoridore äh, kõige suuremate konfliktipiirkondadesse. suur tänu teile, proua Pizzotto Teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? palun. Tanu, ma ei tea, kas te olete minuga nõus, et see õudne kuritegu, millest me räägime siin, minu kui mehe jaoks on see äärmiselt emotsionaalselt raske kuulda seda, mida te ütlete. kas te arvate, et kõige mõistlikum ei oleks äh, mitte, äh, et see asi ära lõpeks, on see, et viidaks sisse äh, tõhusad piirikontrollid, et me saaks kontrollida, kes meie riikidesse tulevad. proua Pizzotto, palun. jah, loomulikult. et me peame paremini kontrollima oma piire, seda nõuavad meilt meie kodanikud. peame tegema kõik selleks, et illegaalid äh, ei tuleks meie piiridest üle Euroopasse, me aita-, peame aitama põgenikke, ei saa neid aga kõiki vastu võtta. peame aitama aafriklasi Aafrikas, me ei äh, saa inimestest tühjaks tuua Aafrika mandri, peame aitama inimesi seal, kus nad elavad, suur tänu ja Te olite kõnelejate nimekirjas, proua, teil oli juba võimalus äh, sõna saada, nii et rohkem ma teile sõna ei anna. nüüd annan ma sõna härra Fontun-, Fontulisele. lugupeetud daamid ja härrad, vähematki kahtlust pole selles, et inimkaubandus on jõletu kuritegu. see on tõeline pomm Euroopas ning seega tuleb mitte ainult sellist nähtust piirata, vaid täielikult välja juurida. kõige rohkem puudutab inimkaubandus äh, naisi. on väga palju juhtumeid, mis on äh, päevavalgele tulnud, mis äh, on olnud seotud ka valitsus riigiametnikega. peame tegelema nende kurjategijatega me ei saa lubada äh, siin raportit, mis on täis ilusaid sõnu, kuid mis iialgi mm, mida elus ellu ei viida. meie äh, suhtumine peab olema, tähendama nulltolerantsi sellise nähtuse vastu, see rikub põhilisi inimõigusi. kõige karmimad äh, trahvid tuleb määrata neile, kes sellise kuritegevusega seotud on ja räägin siin eh, nii naiste kui ükskõik milliste inimestega kauplemisest. suur tänu. annan nüüd sõna proua Hedhile. suur tänu teile. Rootsi otsus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, karistada kliente Eh, on seotud sellega, et tegemist on kuriteoga, mis mõjutab mehi ja naisi erinevalt, eriti puudutab eh, see eh, seksuaal, see iseloomuga inimkaubandust. see puudutab eriti just noori tüdrukuid ja naisi, keda müüakse ja müüakse ja ostetakse meeste poolt. me ei tohi äh, enam sellise ekspluateerimise eest silmi sulgeda. kätte on jõudnud hetk, kus äh, komisjon peab oma sõna pidama ning äh, er-, ellu rakendama kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi, peame jõuliselt tegutsema. see on äh, kõige vähem, mis meilt nõuda saab sest äh, seksuaalne kuritegevus ei ole inimõigus, sellega seoses inimkaubandus on kõige kohutavam tänapäevane kuritegu, mis hävitab naiste ja tüdrukute elu, sellest aitab, peab tõesti tegutsema. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Zuber. on äärmiselt vaja kiireloomuliselt äh, üle vaadata kõige uuemad äh, Eurostati andmed äh, inimkaubanduse kohta. praegu kättesaadavad andmed on pärit kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, samas kui majanduslik olukord paljudes riikides Euroopa Liidus on halvenenud. samuti on halvenenud ka paljude Aafrika ja Lähis-Ida riikide olukord. see tähendab seda, et olukord on palju karmim, palju jõhkram kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eh, seitsekümmend neli protsenti eh, ohvritest olid naised, kaksteist protsenti olid eh, lapsed ning enam, enamus ohvritest on kuuskümmend protsenti on sotsiaalselt haavatavad inimesed. ning nagu öeldud, on siin on otsene side prostitutsiooni ja inimkaubanduse vahel, tegemist on suure äriga ning äh, kui äh, ei oleks prostitutsiooni, poleks ka inimkaubandust, tuleb karistada neid, kes naiste ekspluateerimisest elatuvad. tänu, järgmisena saab sõna proua Juudu. president, äh, volinik oleme näinud Vahemeres äh, kõige jälgimaid näiteid inimkaubandusest, enamus ohvrid on naised, seda ütlevad ka äh, ajalehed oma juhtkirjades. kuid äh, see on see, mida me teame, kuid kui palju on selliseid juhtumeid, millest keegi midagi teada ei saada, kus immigrandid äh, näiteks äh, sunnitakse ületama merd äh, paadis, äh, kui naine on viimased nädalad rase, et laps sünniks tingimata Itaalias, Euroopas. kui paljud inimesed hukkuvad paatides, nende kered, nende kehad heidetakse vette ja keegi ei saa neist kunagi midagi teada. paljud kurjategijad peituvad immigratsiooni taha terves Euroopas, nad on sellest teinud illegaalse kaubanduse need, tegemist on äärmiselt suurte kasumitega, mis on seotud ka relva ja narkokaubandusega. tegemist on kõige kasumliku äriga praegusel hetkel. milliseid meetmeid kavatsete kasutusele võtta selleks, et selle probleemiga tegeleda ning karistada neid, kes äh, kasu saavad sellest äh, inimkaubandusega, mis on kõige kohutavam praegusel ajahetkel. suur tänu ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale vabandust, annan kõigepealt sõna proua Forenzale. Teil on sõna, proua Forenza. Äh, proua president, mina arvan, et suur tänu. me kutsume üles komisjoni, et äh, et liikmesriikide tegevust piisavalt hästi jälgitaks. nõuame, et liikmesriigid tege-, tegutseks otsustavamalt, sest äh, äh, naiste õigus äh, enesemääramisele peaks olema lahutamatu osa Euroopa inimõiguspoliitikast tahaksin tõstatada mitmeid küsimusi meie täna, mis kerkisid esile tänase arutelu käigus. haridus, seksuaalharidus, millest räägiti ka eile ja üleeile, need on seotud küsimustega, millest me täna räägime. me ei saa lubada, et, et levitatakse vigu ja samas lubatakse inimkaubandusel laiendada, seksuaalharidus on äärmiselt oluline, kuuskümmend protsenti ohvritest on naised, tuleks mainida ka seda, et et kurjategijad on mehed, mehed on need, kes kes selle kaubandusega tegelevad ja naised on paraku ohvrid. suur tänu teile! suur tänu, ma olen teiega täiesti nõus ja nüüd annan ma sõna proua Kunevale. suur tänu teile! seoses praeguse olukorraga sooviksin erilise kommentaari lisada, tegemist on äärmiselt murettekitava eh, küsimusega ning eh, eh, praegusel hetkel valmistame Naisõiguskomisjonis ette raportit, mis puudutab hooldajaid ning koduhooldust ning mõistsin, et ka selles valdkonnas on palju naisi, kes on inimkaubanduse ohvrid. inimesed, kes ise nad seda kuidagi, ilma et nad ise teaksid, on sattunud selle inimkaubanduse ahela eh, tahtmatuteks ohvriteks eh, nad on maksnud äh, kaubitsejatele, et neid viidakse ühest kohast teise. mida teha, et selliseid inimesi, inimesi kaitsta, enamus neist on naised, tihtipeale oleme me sündmustest maha jäänud ja me ei suuda õigeaegselt rakendada meetmeid, mis tuleks kasutusele võtta selleks, et äh, inimõiguste äh, ebaseaduslik kaubitsemine lakkaks loomulikult liikmesriigid on samuti vastutavad, äh, sest nad äh, lubavad, et Euroopa poliitika oleks selline, nagu ta on, ehk siis paradoksaalne ja silmakirjalik inimkaubanduse suhtes. Euroopa Liit äh, peab olema äärmiselt karm selliste kuritegude karistamisel ning teisest küljest tuleb Äh, samuti ka äh, sulgema piirid illegaalsele immigratsioonile. sest äh, praegusel hetkel võimaldatakse, tuleb avada uksed legaalsele immigratsioonile, et inimestel oleks võimalik legaalselt ühest kohast teise sõita, praegusel hetkel Euroopa Liit on väga negatiivselt mõjutanud inimkaubanduse arengut, kas nii tuleb edasi minna? tuleb kiireloomuliselt äh, üle vaadata erinevad meetmed, mis äh, on vastu võetud seoses immigratsiooniga äh, ja seda perioodil kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kuusteist ning liikmesriigid peavad samuti tähelepanelikult seda fenomeni analüüsima, nii et me ei peaks olema taaskord äh, Äh, selle õuduse tahtmatud pealtnägijad ning president äh, katkestab kõnelejat. seega on, on praegune kõnelejate voor lõppenud ning nüüd lähme vaba mikrofoni vooru juurde. üritan anda sõna kõigile, aga see tähendab seda, et äh, peate oma kõneajast kinni pidama, vastasel korral teen seda teie eest ning katkestan teid, kui olete ületanud üheminutise kõneaja kõigepealt proua Komodini. ma tänan, proua juhataja, ma tunnustan komisjoni jõupingutuste eest ja tänan teid eh, selle eest, mis te olete teinud inimkaubanduse vastases võitluses. direktiivi peavad liikmesriigid paremini ellu rakendama ja meil on vaja kiiresti tagada ka, et ohvreid piisavalt kaitstaks ja et kurjategijast paljastataks jah, ja vaidlust ei pea me pidama mitte ohvritega, vaid kaubitsejatega ja süsteemidega. jah, aga paraku nende tegevus laieneb ka interneti kaudu, online. on vaja suurendada nende suutlikkust, kes tegelevad ohvritega, kes on nendega otseses kontaktis ja me ei saa jätta kõrvale ka vajadust Eh, võtta vastutusele äriühingud, kes kasu saavad sellest kaubitsemisest. ma tänan ja nüüd proua Mitsi. E jah, inimkaubandus on tõesti tohutult hirmus probleem, tuhandeid inimesi müüakse maha Euroopas ja ebaväärikalt millistes tingimustes on siin. probleemid ainult ei süvene ega laiene. praegu, kus me räägime, naised ja lapsed on hukkumas kõige ebaväärikamal moel inimkaubandus ei ole vastuvõetav, see on eh, tänapäevane orjapidamine, see on inimsuse vastane, inimõiguste vastane. Eh, ja ma pöördun komisjoni poole ja kõigi teiste poole üleskutsega karmilt eh, tegutsegem. siin on sooline mõõde selles probleemis. Äh, suur osa ohvritest on naised ja tütarlapsed, seda ei saa ignoreerida. ma tänan ja järgmine on härra Marias. suur tänu. Äh, inimkaubandus ja illegaalne ringiliikumine on kuritegu, mis vajab karistamist. jah, äh, praegu me näeme tohutut pagulasvoogusid ja meil tuleb äh, ka nende inimkauplejatega äh, tegeleda. ei ole vastuvõetav, et miljon pagulast Süüriast on, äh, üritab nüüd pääseda Kreeka ka saartele, nad ei tule sellega üksi toime, siin on inimkaubitsejad, kes neid aitavad Samose saarel sel suvel olid tuhanded pagulased mm, meie Kreeka poolel, aga Türgi poolel me ei näinud äh, pagulasi. Äh, inimkaubitsed on väga osavad, äh, nende käsutuses on paadid, päästevööd, telgid, tuleb midagi ette võtta. kõnelejad katkestatakse. järgmine on härra Jakovtšitš. ma tänan. inimkaubandus on üks kõige räigemaid inimõiguste rikkumise vorme ja me näeme seda päevast päeva. inimkaubandus ja see, et naised on just need, kes on kõige kaitsetumad inimkaubanduse ees peab meid panema tegutsema, aga samas on meil väga palju silmakirjalikkust ja sallivust selle nähtuse osas. me rääkisime Euroopa Liidu õiguse ellurakendamisest, mm, rääkisime ka tütarlaste haridusküsimustest siin täiskogul ja mm, praegu see teema seondub nende teemadega paraku seadusi, mis meil on Euroopa Liidus, korralikult ellu ei rakendata, nagu me kuulsime. ma tahaksin siin toetada Skandinaavia lähenemisviisi, inimkaubanduse probleemid, see on osutunud positiivseks. ma tänan, härra Etheridge. ma tänan. me arutame probleemi, mis on orjapidamine, seksuaalne ärakasutamine, meeleheitlikud inimesed tohututes hulkades tulevad eh, siia ja samas inimkaubitsejate äri õlmitseb ja meie kohustus on sellega tegeleda, meil on vaja karme piirikontrolle, meil on vaja eh, ränki karistusi õelatele inimkaubitsejatele, meil on vaja teha koostööd suveräänsete riikide vahel, et võitleda selle rahvusvahelise nähtuse kuriteo vastu. tõsi on see, et õigusriik ja eriti rahvusvaheline õigus on äh, paremini teostatav, kui meil on tõhusad piirikontrollid. meil on kohustus nende naiste, laste ees, kellega kaubeldakse, meil on vaja teha kõik, et kaitsta nende vabadust ja anda neile parem tulevik. ma tänan härra Poček. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já samozřejmě... Suur tänu. Minagi olen nõus, et see jälestusväärne naiste kohtlemine, millele viitasid kolleegid, pälvib hukkamõistu. Äh, naistega kauplemine, prostitutsioon, see on tänapäeva orjapidamine, ekspluateerimine online, inimkaubandus, kõik see on äh, tülgastav. Eh, mõned minu kolleegid siin rääkisid Euroopa solidaarsusest, mida tuleb üles näidata migrantide vastu. täna hommikul mind üllatas eh, hääletustulemused Kelleri raporti üle. ma olen üllatunud, et needsamad kolleegid ei toetanud seda, isegi mõned naiskolleegid minu fraktsioonist, kes räägivad solidaarsusest, ei toetanud Kelleri raportit. Eh, silmakirjalikkus, palun väga kuidas saab üles kutsuda Euroopa solidaarsusele üles ja samas mitte toetada seda, mis on hädavajalik, et aidata neid inimesi, kes on langenud inimkaubitsejate ohvriks. ma arvan, et see tuleks hukka mõista. proua Grapini. suur tänu. juhataja volinik, kolleegid, meil ei ole korralikke arve inimkaubanduse kohta, meil tuleb möönda. arvud on tegelikult palju suuremad kui see, mida me teame. ohvrid kardavad oma häält kuuldavale tuua ja sellepärast ka on vaja tegutseda. me peame mitte ainult järelevalvet teostama, seirama, vaid leidma lahendused, et kaitsta ohvreid. seirest üksi ei piisa. meil on vaja leida lahendus algpõhjuste likvideerimisele ja meil on vaja karme sanktsioone nende vastu, kes soodustavad inimkaubandust. see on ju kuritegu ja meil on vaja uusi meetmeid selleks, et likvideerida see vägivald. ja on häbilugu, et et jälle on meil orjapidamine ja naisi ekspluateeritakse. volinik, öelge, millised kaks liikmesriiki ei ole teid veel rakendamisest teavitanud? ma tänan, proua Skripek, palun. härra Skripek. áno obchodovanie s ľuďmi predstavuje hrubé porušovanie. ma tänan jah, inimkaubandus on põhiõiguste rikkumine ja organiseeritud kuritegevus ja ka meil on vaja ka silmas pidada uusi inimkaubanduse vorme, ka seda, mis toimub online e, ja naiste munarakkudega kauplemine, ka emakatega on juba kauplema hakatud. E, e, jah, tegemist on uue orjuse liigiga. sellele tuleb öelda ei. teiseks eh, ei tohi ka abordi tulemusena saadud loodetega kauplitseda. Eh, ma olen igasuguse finantstoetuse vastu sellistele organisatsioonidele, kes sellega tegelevad. komisjon peab ju inimõigusi kaitsma ega saa siin silmi sulgeda, sellised õiguste rikkumised ei tohi omada kohta Euroopa Liidus suur tänu. järgmine, palun. ma tänan, mu daamid ja härrad. inimkaubitsemine. härra Frunzulika, ma annan sõna proua Postile om jag vore offer för människohandlare skulle det innebära att de inimkaubanduse puhul tuleb kindlasti karistada ka neid, kes ostavad äh, neid teenuseid. Äh, sellel kuriteol on üsna mitu erinevat tahku, äh, erinevad kuriteoviisid on sellega seotud. Need kurjategijad kasutavad ära meie riikide struktuure oma jubedateks tegudeks ja seega ma nõuan seda, et et järgitaks senisest paremini eh, inimkaubanduse vastase direktiivi rakendamist liikmesriikides. tegemist on ehm, eh, nii-öelda retsidivistidega, eh, nad rikuvad seadust mitmekordselt ja need inimesed tuleb üles leida, kohtu ette tuua ja süüdi mõista ehm, väga paljudel ohvritel ei ole piisavat julgust, eh, et politsei poole pöörduda, isegi kui see on võimalik, eh, aga nendel peab olema see võimalus. Eh, suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Frantsuulika. ma vabandan, enne ma lihtsalt ei kuulnud, kellele te täpselt sõna andsite, aga nüüd siis minu kord inimkaubandus, daamid ja härrad, äh, on põhiõiguste ränk rikkumine ning organiseeritud kuritegevuse tõsine vorm, mille vastu tuleb kõikide viisidega võidelda. mehed, naised, tüdrukud, poisid, kes satuvad erinevatel põhjustel ohvriteks, nõuavad soopõhist äh, toetust ja see tähendab seda, et äh, me peame prioriteetseks tõstma inimkaubanduse ohvrite vajadused ja nende erivajadused. meie inimõigustel põhinev lähenemine peab keskenduma kaubitsemise ohvritele ja äh, lämmatama nõudluse igasuguse inimkaubanduse teenuse vastu, sealhulgas seksuaalse ärakasutamise nõudluse vastu, see on äh, kõige sagedasem inimkaubitsemise põhjus. me peame vältima inimkaubandust läbi seadusandluse samuti ja see tähendab seda, et liikmesriigid peavad kinni pidama ülevõtmisest vastuvõtmise tähtaegadest ja kohandamise tähtaegadest ja komisjon peab nii kiiresti kui võimalik võtma vastu meetmed nende liikmesriikide vastu, kes seda teinud ei ole. aitäh. suur tänu, härra Franšulits. Ähm, ja nüüd on see arutelu peaaegu et lõppenud ja sõna saab veel volinik Avramopoulos. suur tänu, proua juhataja lubage alustada millestki äh, üldisemast. siin kojas on kuulda, et mõned saadikud kasutavad kõiki võimalusi selleks, et rünnata Euroopa Liidu ühte kõige suuremat saavutust. nimelt seda, et on tagatud liikumisvabadus Euroopas, kus ei ole sisepiire. ma kordan Schengen on osa lahendusest. see ei ole probleemist see on lahendus, Schengenis ei äh, peitu see probleem. kui me Schengeni reegleid kasutame ära nii, nagu see on ette nähtud, siis me saame oma piire paremini kontrollida. aga keskenduksin nüüd siis teemale. kallid kolleegid, suur tänu selle tänase arutelu eest, arutelu oli lühike, aga siiski sisutihe. mõistagi jagame me siin seisukohti. sooline mõõde inimkaubanduse puhul tuleb võtta arvesse ja lubage siin veel kord väga selgelt öelda, inimkaubandus on kuritegu inimõiguste vastu, nii nagu Euroopa põhiõiguste hartas selgelt välja on öeldud. inimkaubanduse ohvriks langeb äh, jätkuvalt väga palju inimesi, see on talumatu, proua Björk, nagu te väga hästi teate, teenuste kasutajad inimeste vastutusele võtmine, nende inimeste vastutusele võtmine, kes teadlikult inimkaubanduse ohvreid ära kasutavad, on ette nähtud inimkaubanduse vastases direktiivis. selles kutsutakse liikmesriike üles kaaluma meetmeid, kuidas kriminaliseerida teenuse kasutamine, kui teenuse ostja teab, et tegemist on inimkaubanduse ohvriga see direktiiv ei kohusta liikmesriike kriminaliseerima neid inimesi, kes seda teadlikult ei tee. see kohustab liikmesriike ainult üheks, nimelt äh, kohustab kaaluma, kohustab liikmesriike kaaluma seda võimalust. nagu te teate, aga ka äh, üritame me välja töötada meetmeid nõudluse pärssimiseks Euroopa Liit äh, on juba astunud äh, väga selgeid samme tuleb hinnata seda, mida me oleme teinud, kuivõrd äh, praegune strateegia on lõpufaasis. ma olen pühendunud arvamuste vahetusele teiega enne uue strateegia vastuvõtmist järgmisel aastal, suur tänu!